kallid kolleegid, palun võtke kohad sisse. meil on täna väga oluline koosolek. meil on võimalik äh, ka kuulata ära härra Fernandesi ja Udo Pulmani, kes on raportöörid, kes on tulnud meile tutvustada, tutvustama oma raporti projekti ning mõistagi on meil võimalik ka arvamusi vahetada. ja tänane päevakord äh, on kinnitatud, ma loodan. mingisuguseid vastuväiteid ei ole. ning samuti koosolekute protokollid kahekümne kolmandast veebruarist, kahekümne kuuendast veebruarist ja teisest äh, märtsist äh, Äh, on vastavalt oma sõnastusele ka kinnitatud, ma loodan, mingisuguseid märkusi välja tuua ei ole. väga hea, seega on nad kinnitatud. ning Roberto Gualtieri, annan talle sõna, kui ta soovib siin koosoleku alguses. aitäh, Jean tegemist on väga olulise koosolekuga sest meil on siin kohal raportöörid, kes tutvustavad meile oma raporti projekti. meil on olnud ka ECOFINis välja öeldud seisukohad ning täna näitab parlament oma seisukohta, meil on ambitsioonikad äh, nägemused, seisukohad, samal ajal parlamendina oleme meie võtnud endale kohustuse minna edasi väga äh, intensiivse päevakorraga, sest meil on siin Strasbourgis juba kell kaheksa hommikul koosolek. me tahame väga kiiresti edasi minna, selleks et äh, tagada Junckeri investeerimiskava rakendumise õigel ajal tänan teid kõiki, tänan raportööre jõupingutuste eest koostada selline oluline raport nii lühikese ajaga, tänan teid kõiki ja arvan, et tänane arutelu saab olema väga viljakas ja tähtis selleks, et minna edasi. Jean, palun. et äh, see arutelu oleks meil viljakas ja teid on siin väga palju, kes sõna soovivad. annaksin sõna kahele raportöörile, kes on teinud väga suurt tööd. kaks minutit, kaks ja pool minutit on iga sõnavõtja kohta, sest kõik tahavad ju sõna saada. niimoodi saavad ka raportöörid teie küsimustele vastata. kui rohkem märkusi ei ole, siis Jose Fernandez, palun esimesena suur tänu, esimees. Lähen portugali keelele üle. suur tänu kõigile tervitan kõiki siin täna hommikul, tänan variraportööri Udo Pulmanit, tänan kõiki kaastöötajaid, tänan kõiki, kes aitasid meil teha selle esimese sammu tegemist on küll alles esimese sammuga, aga see samm on väga tähtis. Hiinas öeldakse, et pikk teekond algab alati esimese sammuga ja see esimene samm loodetavasti ei vabandust, ma loodan, et see teekond ei ole väga pikk, me üritame tõesti kiiresti selle raporti kokku panna, sest me soovime juba juunikuus jõuda kokkuleppele. me leiame, et Euroopa strateegiliste investeeringute fond on võimaluseks, võimaluseks äh, kasutada erinevaid äh, lisavahendeid ja võimendusvahendeid, suurendamaks investeeringuid, et me saaksime luua rohkem töökohti ja toetada ettevõtteid ning õiguslikke tõkkeid kõrvaldada. tegemist on ka väljakutsega, tegemist on proovikiviga riikide jaoks ja piirkondade jaoks. tegemist on äh, proovikiviga äh, Äh, ka transpordi jaoks ja teadusuuringute jaoks. teadusuu-, teadjad, teadlastel on siin väga palju erinevaid võimalusi ellu viia oma projekte. ja just sellepärast soovime me välja töötada usaldusväärset kava, sellist kava, mis kujuneks edukaks. ja otse loomulikult võime me siis ka öelda, et need tagatised mis me siia sisse kirjutame, et need garantiid peavad olema ilma tagatisteta, me ei saa nendest tagatistest enam loobuda. ja selleks, et äh, usaldust luua, seda vajalikku usaldust luua, oleme me siia eelarvesse sisse kirjutanud kaheksa miljardit ja kaheksa miljardit on see summa, mida Euroopa Parlament peab kaitsma. tagatisfond on tähtis, tagatisfond on tähtis kogu selle kava usaldusväärsuse jaoks. nüüd see meie ettepanek, see ettepanek, mil, mida me täna siin esitleme ja kus me räägime tagatisfondist, selle ettepaneku puhul on meie jaoks väga tähtis ka paindlikkus. mõlemad eelarve eest vastutavad institutsioonid, parlament ja nõukogu peavad kokkuleppele jõudma selleks, et tagatisfondis oleks ka piisavalt vahendeid. ja me soovime ka võimalikult paindlikuks selle kava kujundada, selleks et me saaksime võimalikult tõhusalt tagatisfondi vahendeid kasutada nagu öeldud, tegemist on kaheksa miljardi euroga ja neid tagatisi ei saa enam tagasi võtta, see on täiesti kindel. Euroopa Parlament tuleb kaasata selle kava järelevalvesse. parlament peab olema otseselt seotud selle kava rakendamisega, ilma et me seaks kahtluse alla võimude lahususe põhimõtet. me peame hoolitsema selle eest, et otsused oleksid äh, vastu võetud objektiivselt, me ei saa siin äh, partei poliitiliselt äh, projekte välja valida või poliitilisi juhiseid välja töötada. see on üks meie suuremaid eesmärke. kontroll on tähtis, Euroopa Parlamendi kaasamine on tähtis. ütlesin juba alguses, et me oleme nüüd jõudnud nii kaugele, et me loodame, et me saame neid ettepanekuid läbi vaadata, neid ettepanekuid, kus on olemas ka lahendused ja nende lahenduste kohta saate teie ka veel muudatusettepanekuid esitada ja nende muudatusettepanekute puhul on minu jaoks üks tingimus tegemist peab olema selliste ettepanekutega, mis sisaldavad lahendusi, ettepanekutega, mida on võimalik rakendada kui näiteks tehakse muudatusettepanekuid, kus finantsraamistik seatakse kahtluse alla, siis tegelikult äh, seab see ohtu kogu kava ja meie soovisime ju vastu võtta selle raporti veel selle aasta juunikuus, sellepärast pingutagem kõik selleks, et me selle lühikese aja jooksul saaksime võimalikult paljudest erinevatest küsimustest rääkida ja et mitte keegi ei saaks hiljem meile öelda, et meie ei arutanud seda küsimust. meie peame neid arutelusid ja meil on nüüd võimalus oma ettepanekut veelgi parandada selleks, et jõuda kokkuleppele suur tänu kolleegidele koostöö eest, eriti suur tänu äh, Uudo Pulmanile. me oleme tõesti väga palju ära teinud selleks, et meil oleks võimalik edukalt seda kava rakendada, aitäh! Merci, Jose Fernandez. suur tänu, härra Fernandes ja härra Pulman, palun järgmiseks Good morning, chairs, good morning. tere hommikust, esimehed, tere hommikust, kolleegid ja külalised, ka mina kasutan oma emakeelt nüüd. ja räägin saksa keeles, ütleb kõneleja. ka mina ühinen Jose Manueli tänusõnadega kõigile, kes aitavad meid seda projekti võimalikult kiiresti välja töötada ja ellu viia see kehtib raportööride ja variraportööride kohta, eriti aga parlamendi talituste äh, kohta, sest meil on tõesti võimaldatud ka kõik dokumendid võimalikult kiiresti ära tõlkida. suur tänu kõigile, kes nõu ja jõuga on meid aidanud. Jose Manuel oma rahuliku ja sõbraliku meelega on tõesti siin aidanud meid õigele kursile viia portugallastel on äh, pikad äh, merendustraditsioonid, neil on suurepärased merekaardid ja ma olen veendunud, et sa navigeerid meid kohale. millest me siin nüüd räägime? tihti on öeldud, et see strat-, see investeeringute kava oleks pidanud juba ammu meil olemas olema parlament on juba ammu oodanud seda kava ja nüüd õnneks Junckeri komisjon ongi teinud ettepaneku selle kohta, kuidas meie, eurooplased, paremini ja edukamalt oma tulevikku investeeriks. see parlament ja mõlemad kaasatud komisjonid teevad kõik selleks, et seda kava nüüd võimalikult kiiresti rakendataks. meil oli alguses väike pettumus, pettumus, mis tuleb meil ära seedida ja ma loodan, et äh, pettumus kujutab endast ainult ajalist pettumust. liikmesriigid nimelt kahjuks komisjoni ettepanekut ei täitnud ja sekkusid äh, selle fondi töösse. meil on kahju sellepärast et äh, see fond on üles ehitatud finantsvõimendusele ja oleks hea olnud, kui liikmesriigid oleksid osalenud selles fondis, sest siis oleks meil olnud ka äh, fondi maht suurem. nüüdseks on meil aga ikkagi neli liikmesriiki Prantsusmaa, Itaalias, Hispaania ja Saksamaa, äh, mis on öelnud, et kui nad fonditöös ei osale, siis siiski teatud platvormides äh, ehk siis keskmisel tasandil või siis ka riiklike pankade kaudu osa, osalevad selle fondi töös. ja me nüüd kutsume üles ka teisi liikmesriike nel-, sellest neljast riigist eeskuju võtma. see tähendab aga seda, et koostöö strateegiliste investeeringute fondi raames ja piirkondlikul tasandil riiklike ja piirkondlike pankade ja ka erasektori ning avaliku sektori platvormide vahel on eriliselt tähtis. nii et minu esimeseks punktiks, mida tahan ka sõnastada kolleegide nimel majanduskomisjon, on see, et me peame hoolitsema korralikult toimiva rakendamise eest ei saa seda fondi uuesti renatsionaliseerida. kriteeriumid peavad olema paika pandud Euroopa Liidu tasandil. sellegipoolest peab olema võimalik liikmesriikide ja piirkondade teadmisi kasutada, selleks, et me saaksime koostööd võimalikult viljakalt läbi viia ja et erinevad piirkonnad erinevatest liikmesriikidest saaksid osaleda äh, tagatisfondi töös selle nimel peame me tööd tegema ja me peame tõesti nutikaid lahendusi leidma. ja need muudatusettepanekud me siis otse loomulikult ka teeme. me soovime näiteks, et see kokkukutsutav investeerimiskomisjon tõesti vaataks läbi nende erinevate toodete küpsuse, enne kui hakatakse Euroopa Liidu tasandilt nendele toodetele garantiisid andma teiseks tahame me hoolitseda selle eest, et äh, investeeringud oleks head investeeringud, ma olen Jose Manueliga nõus, et me ei taha rahastada seda, mida juba on rahastatud. et me ei taha rahastada seda, kus me juba olemasolevat äh, kapitali peaksime välja võtma. me tahame nii lisaprojekte rahastada, selliseid projekte, mis tõesti ka kvalifitseeruvad me peame ütlema, et need nii-öelda riskantsemad investeeringud, mida siiamaani pole tehtud, mille kvaliteet on aga väga hea, näiteks äh, transpordiprojektid, lairibaühendus äh,, VKE-de projektid äh,, energiataristu kaasajastamine, investeeringud energiatõhususse äh,, on need projektid, millega me soovime edasi minna. sellepärast ei äh, üllata meid, et artiklis viis lõige kaks A äh, soovime me paika panna investeerimiskriteeriumid, me räägime seal kõrgemast riskitasemest, lisandväärtusest äh, ja ka majanduslikust tasuvusest. kolmas punkt, kuidas seda fondi rahastatakse? seda rahastatakse nii, et me panustame Euroopa Investeerimispangale ja tema kogemustele. artiklis neli on ette nähtud, et me peame leidma erinevaid vahendeid. Euroopa eelarvest tulevad tagatised ja Euroopa eelarvega nii-öelda riske siis ka maandatakse see tähendab, kallid kolleegid, et äh, majandus, majanduslik risk on Euroopa Liidu kanda. ma teen nüüd ühe katse selle koosoleku lõpus andke mulle palun oma rahakott koos kõikide pangakaartidega, andke mulle äh, ka pangaväljavõtted ja aktsiad ja ma investeerime selle. Jose Manuel ja mina investeerime seda, me oleme seda juba varem ka teinud mida te siis ütleksite, et nojah, me usume teid, te näete head välja, olete toredad sõbrad, siiamaani pettud meid ka pole aga kes peaks äh, teie investeeringuid haldama? kes peaks olema see, kes kontrollib, et kõik toimub mõistlikult? me usume teid, aga me tahame näha, kuhu te investeerite, sest me anname teile ju oma raha. ja täpselt samasuguses olukorras oleme, kallid kolleegid, just praegu. ja pole üldse imelik, et Euroopa Parlament sellises olukorras ütleb, et jah, me teeme kõik selleks, et need tagatised toimiksid, aga meil on vaja ka äh, valijatelt, maksumaksjatelt Euroopas siiski paari kinnitust selle kohta, et kõik toimib nii, nagu me seda endale ette kujutame see on see põhjus, me ei taha siin mitte mingit lisabürokraatiat, me tahame, et vastutustundlikult käitutaks ja see on põhjus, miks me ütleme, et me tahame demokraatlikku aruandluskohustust sisse viia, me soovime sisse viia süsteemi, mille üle annaks, antakse aru, aga me tahame, et otsustava personali väljavalimisel saaksime meie osaleda ja meie tahame ka öelda, et millised on need eksperdid, kes saavad otsustada. mitte teiste institutsioonide asemel, aga me tahame lihtsalt häid ettepanekuid teha. ma arvan, et see ei lähe liiga kaugele, see on meie kohustus ja suur tänu teile tähelepanu eest suur tänu. ja nüüd anname sõna nendele, kes soovivad ennast väljendada, reageerida raportööri poolt öeldule, mõlema raportööri osas ja kõigepealt proua Kortjõsaval. suur tänu, esimees me kuulasime ära raportööride seisukohad ja siin ei ole mul väga palju loomulikult lisada. meil on olnud äh, väga tihe koostöö raportööride ja, ja liikmetega ja me oleme saanud arutada oma ettepanekuid juba pikemat aega seoses äh, eelarve küsimustega ja sotsialistide fraktsioonist samuti ja meie olulisemad ideed on ettepanekus kajastatud nii äh, härra Pulmani ja härra Fernandesi äh, ettepanekutes. Te rääkisite siin paindlikkusest ja teie esimees teate, et see on üks äh, väga tihedasti kasutatav sõna, sest algusest peale ei tea ju me, mis tulevikus hakkab toimuma ja kui me arutasime viimast finantsraamistikku, siis me nägime, et meil on vaja paindlikkust selleks, et eelarvet saaks äh, kohandada ka erakorralistes oludes. nüüd on meil Junckeri kava, varem ei olnud meil mingisugust aimu, et see tekib ja me peame kasutama kõiki äh, paindlikkuse vahendeid selleks, et seda rahastamist korraldada. miks on meil äh, vaja täna otsustada Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa rahas äh, ning nende rahastute vähendamise, Euroopa ühendamise rahastu vähendamise osas me ei tea ju, mis tulevikus hakkab toimuma. selleks, et äh, tagatisfongi, fondi rahastada, mis peab samuti arvesse võtma seda kava, peame me neid programme tõenäoliselt kärpima. meie leiame, et see ei pruugi nii olla, sest ilmselge on see, et lähtudes praegusest ettepanekust, see tagatis, mis on Junckeri plaani selgroog, ei ole ju üldsegi ohus. see on esimene sõnus, mille peab selgelt välja ütlema. ei ole mingisugust küsimust, et loomulikult suur osa nendest ettepanekutest Nende osas tuleb välja öelda, et see kuusteist miljonit garantiid on eelarves olemas ja kui me sealt peame raha välja võtma, siis on see raha meil olemas loomulikult ei tea me praegusel hetkel, mis kaks tuhat seitseteist eelarvega juhtub kui teatud osasid äh, ei rakendata nii nagu äh, ette nähtud, nii nagu kaks tuhat viisteist, siis äh, see nelisada üheksakümmend miljonit on olemas ning see ei ole kulunud nii, nagu me oleme plaaninud, miks me peame Euroopa ühendamise rahastu või äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend programme kärpima, kui meil on muid võimalusi. nagu ma ütlesin, siis meil on paindlikkuse vahendid, üks A-s on näiteks mänguruumi, mis aitab meil äh, võib-olla rahastada seda projekti mina usun, et eelarve küsimus on see, mille osas me peame olema rahulikud, see ettepanek on tehniliselt äh, suurepärane, me peame looma selle tagatise eelarves riskide juhuks ette nägema niikuinii. ja ma tean, et meil saab olema väga palju siis arutust äh, muudatusettepanekute osas ja nõukogu peab teadma ka sellega äh, arvestama, mida meie siin äh, soovime, nad peavad seda läbi rääkima. suur tänu. ja me ei tea, mida nõukogu loomulikult arvab, härra Luunas, palun. Thank you, chairman um, aitäh, härra esimees, kõigepealt ma pean ütlema, härra Ashford ei saa täna siin kohal olla, aga ma rääkisin temaga väga pikalt äh, sellest teemast, äh, EFSist ja selleks, et me saame konservatiivide seisukohta siin koondada, olgem nüüd ausad, investeeringute lõhe Euroopas äh, on tulenenud meie konkurentsivõime puudustest, nii et mina piirdun kahe ja poole minuti keskel sellega, et ma keskendun teatud punktidele, kuna meil ei ole konkurentsi, konkurentsivõimet, siis on kõige olulisem see, et me mõistaksime, et EFSI teema ei saa olla struktuurireformide alternatiiviks ja samuti ka liikmesriikide eelarve eh, kindluse alternatiiviks. see tähendab meie jaoks seda, et me võime möönda, et meil on siin praegu erakordsed olud, ja ajad, aga nagu juba varemalt öeldud, siis erakorralised ajad nõuavad erakorralisi meetmeid, mis meie arvates peaksid olema ka ajutised meetmed nii et seetõttu meie saame rääkida EFSI teemadest ja nendest asjadest, mida investeeringute tasandil tegema hakatakse, aga oleks üsna veider, kui meil oleks selline alaline instrument, tegelemaks investeeringute olukorraga tänapäeva Euroopas lisaks sellele, et EFSI fond peaks olema ajutine, me peaksime seda vist EXI fondiks nimetama tegelikult, sest see ei ole fond, vaid tagatis, on oluline, et kui me tahame, et erasektor projektides osaleks ja me kindlasti ju kõik tahame, et nemad ühineksid meiega ja me tahaksime, et projekte valitaks välja sõltumatult, võttes arvesse nende elujõulisust ja öö, olulisust, siis on väga oluline, et me öö, julgustame erasektorit fondi raha panema. nii et me ootame suure huviga seda, mis toimuma hakkab ning meie ei tahaks, et need oleks, et geograafilised kriteeriumid raha jaotamisel oleksid olulised või siis ka siis selle juhtorgani rolli puhul tuleb neid küsimusi vaadata, hääletamisõigusi, mida antakse liikmesriikidele, kes fondiga liituvad. ja võib-olla kõige olulisem punkt siinkohal on see, meie jaoks on ülioluline, et EFSI fond ei ohustaks kuidagi mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepet, me räägime investeerimisfondist, mis peaks olema Euroopa Liidu eelarves sees, aga me oleme väga tundlikud nende teemade osas, mis puudutavad teadusuuringuid ning seetõttu on siin parlamendis vaja seda väga pikalt veel arutada, aitäh. aitäh, härra Sanders. Thank you, thank you, Chair aitäh, härra esimees, kallid kolleegid, kaks-kolm punkti, mida ma tahaksin käsitleda teiega põgusalt. kõigepealt ma leian, et me peaksime rõhutama öö, läbipaistvust ja aruandluskohustust EFSI raames. see on ülioluline selleks, et tagada selle fondi toimimine ja mina tahaksin rõhutada, et kui sekkutakse valimis Äh, protsessi projektide puhul äh, siis seda tuleks vältida. me peame leidma vajalikud meetmed, ajakohased meetmed selleks, et äh, demokraatlikku kontrolli läbi viia, eriti institutsioonide ebatõhususe küsimustest, kui on tegemist EFSi fondiga. ning mina olen selle vastu, et investeerimiskomiteesse nimetatakse otse liikmeid poliitikute tegevuse kaudu, meie peame kontrolli läbi viima ning ma leian, et äh, meil peaks olema lõppsõna siis see ähm, juhtorganil peaks olema lõplik sõna öelda, niimoodi on võimalik domikra-, demokraatliku kontrolli läbi viia ja niimoodi kogu protsess põhineb pädevustel mis puudutab tagatist, siis mina olen arvamusel, et paindlikkus, mis on parlamendi raportisse sisse toodud, on väga teretulnud ning seda ütlesid ka kõnelejad enne mind kust need ressursid igal aastal tulema hakkavad ja kuidas eh, see olemasolevaid projekte negatiivselt ei mõjuta, on oluline, aga see kaheksa miljardit eh, peab olema kättesaadav eh, usutaval moel ning mingisuguseid küsimärke ei tohiks olla ning ei tohiks olla niimoodi, et erasektor või finantsturgud hakkavad kahtlema, kas need kaheksa miljardit ikkagi kasutusele tulevad või mitte. Need kaheksa miljardit ja mitte vähem ja härra Pullmann mainis äh, liikmesriigide osalust siin põgusalt. praegusel hetkel nad ei osale ja minu arvamus on, et äh, see toimub äh, kahel põhjusel see, see, sest äh, liikmesriigid äh, on praegu väga vähe osalevad, juhtorganis ei ole neil äh, osalust ja samuti nad ei saa hinnata projekte, need stiimulid olid liiga kehvad selleks, et liikmesriigid sooviksid juhtida, me ju, osaleda ja me peaksime nende osalemist kuidagi julgustama. härra Palts, palun aitäh, härra esimees. kõigepealt äh, aitäh variraportööridele suurepäraselt tehtud töö eest ja väga hea, et ka variraportöörid olid väga hästi kaasatud. ma usun, et et investeerijatel on kõige rohkem vaja Äh, kindlust planeerimiseks ja teatud valdkondades on tõesti vaja parandusi teha kõigepealt näiteks selles osas, mis puudutab investeerimiskomisjoni sõltumatust ja ka projektide väljavalimist. kui meil on liiga pikk nimekiri nõuetest, siis see raskendab tööd ja siis küsitakse lõppude lõpuks endalt, et millised on need projektid, mis üldse kõne alla tulevad. ma arvan, et me peaksime tõesti tasuvuse ja majandusliku jätkusuutlikkuse peale panustama. peale selle on väga tähtis, et meil ei oleks rohkem või uusi bürokraatlikke nõudeid selle projektiga. jah on tõesti teatud nõuetel siiski ka õigustus, aga küsimus on selles, kes ja kuidas üldse neid nõudeid täidab. ja Euroopa Investeerimispank ja Euroopa strateegiliste investeeringuste fond ei peaks vastutama riiklike pankade ja platvormide töö eest ja see ei saa olla meie huvides, kui seal tekib probleeme. me peaksime mõtlema ka selle peale et äh, kas meil on vaja ka tööhõive määra mõjutuste uuringut selleks, et näha, et äh, kas meie tegudel on tõesti ka mingeid tulemusi. kui projekt on hea ja majanduslikult ennast ära tasub ja see peaks ju olema projektide väljavalimiskriteeriumiks, siis see peaks ka kohe positiivseid mõjusid andma. siis see nii-öelda nõu, nõuande kontaktpunkt võib juhtuda, et äh, liiga palju nõudmisi esitatakse sellele ja see võib äh, tööd halvata ja sellepärast tuleb mõelda ka täpselt, kellel on üldse võimalus seda nõuandeteenust kasutada, sest me tahame siiski kvaliteeti, mitte kvantiteeti. aitäh, härra Zanni, palun. aitäh, härra esimees mõistagi see esialgne ettepanek kahelt äh, raportöörilt äh, on äh, sammukene edasi võrreldes komisjoni ettepanekuga. mõistagi on äärmiselt positiivne see, et me keskendume rohkem projektidele ja nende öö, kvaliteedile, vaatame riski ja mõistagi öö, oli esialgses öö, projektis või esialgses komisjoni ettepanekus liiga laiad määratl-, määratlused, nüüd aga läheme edasi ka juhtimise teemadel, see ettepanek on parenenud ja nüüd on ka demokraatlik vastutus ja sisse pandud ja aruandluskohustus. aga sellest äh, osas on vaja veel rohkem läbipaistvust, läbipaistvust eriti just nende operatsioonidega, mis hakkavad fondi edasi kandma ja igal operatiivsel tasandil on vaja rohkem läbipaistvust ka mina olen natukene skeptiline selle investeerimisnõustamise keskuse osas, sada kümme miljonit eurot, ma ei tea, milline lisandväärtus saab sellel keskusel siiski olla mis nüüd puutub muudatusettepanekuid, millega mina välja tulen, siis mina tahaksin mõningaid punkte siin käsitleda. väga vähe on veel selgust kriteeriumite, investeerimiskriteeriumite osas, aga see on väga oluline küsimus mis puudutab äh, nüüd ressursse, siis minu arvates äh, see ettepanek äh, leida iga aasta ressursse selleks, et tagatist äh, kindlustada, võib anda paindlikkuse, aga teiselt poolt äh, võib see anda liiga palju ebakindlust, kui me mõtleme eelarve peale ja lisaks mõtleme ka veel investoritele, kes peavad raha nendesse projektidesse kandma. meie aga tahaksime näha siin äh, natukene ümberstruktureerimist nende fondide osas, mis on muud, mõistetud siis taristuprojektide jaoks ja siis nende jaoks, mis on mis on ka mõeldud VKE-de jaoks, sellepärast et need on pikaajalise projektide osas äärmiselt olulised tegijad. ja samuti need projektid, mis toovad meile majanduslikku väärtust, majandusliku keskkonna mõjusid annab, aitavad vähendada ja samuti me peaksime ka kasumi vähenemist äh, vältima ning ka selles osas peaksime neid äh, ettepanekuid parandama, aitäh. härra Boog, palun. Äh, aitäh, härra esimees selle uue meetme rahastamise peale soovin keskenduda ja tahtsin kohe alguses öelda, et tõesti, see projekt tuleb välja töötada ja peame kasutama Rahvapartei kogemusi, äh, mida me varasemate rahastamisperioodidega oleme teinud. me peame mõtlema tõesti, kellele see projekt kasu toob, eriti kui see tuleb järgmise eelarvemenetluse raames institutsioonid peaksid sellise projekti tõesti kiiresti välja töötama, isegi kui vastuolud on suured, see peaks olema meie kõikide huvides. kolleeg Palts rääkis planeerimise ja õiguskindlusest, jah, see ei ole küll alati osa sellistest projektidest, aga ma tõesti ootan nüüd komisjonilt, et komisjon haarab ohjad lõpuks ja liikmesriigid ühinevad temaga selleks, et me saaksime tulevikus teatud planeerimis- ja rakenduskava päevad siiski paika panna, kas me tõesti soovime neid pikki tähtaegasid kas tõesti on seda kõike vaja, kui me räägime siin teede ja tunnelite ehitamisest, ma ei räägi siin praegu mingitest demokraatlikest õigustest, aga see, et me siin üksteisele kaikaid kodaratesse loobime, ei ole kohe kindlasti Euroopa huvides. märkus komisjoni ettepaneku kohta nüüd on siin tõesti juba tunnistatud, et valiti kõige lihtsam rahastamisviis, aga kõige lihtsam rahastamise viis ei ole alati kõige nutikam. ja ma tõesti arvan, et siin komisjon ei peaks olema solvunud, kui meie mõtleme ka alternatiivsete võimaluste peale. komisjon võiks sellesse küsimusse loomingulisemalt suhtuda. Barroso konjunktuuriprogrammi puhul tegime me seda samamoodi nagu ka äh, toiduainete Äh, puhul ja tõesti, seal ähm, suhtuti küsimustesse loominguliselt äh, ja üritati sisse viia ka neid küsimusi, mida alguses äh, ei soovitud rahastada. meil olid väga pikad läbirääkimised mitmeaastase raamistiku üle ja sellepärast ma arvan, et artikkel kaheksateist ja üheksateist finants rahastamisalustena on välja võetud, on väga õige samm ja me tõesti peaksime mõtlema alternatiivide peale, selleks et me lõppude lõpuks leiaksime kõige parema ja tasuvama lahenduse ja me ei peaks lihtsalt komisjoni ettepanekutele ilma järele mõtlemata oma jah-sõna andma. aitäh, härra Lüke! jah ähm,, ma räägin saksa keeles. mulle tõesti valmistab äh, muret see ajaline surve. ajaline surve on tõesti väga halb, eriti kui me mõtleme selliste suurte projektide peale, kuhu on ette nähtud üle kolmesaja miljardi euro ja kus neid vahendeid tuleks kulutada teistmoodi, kui meil Euroopa strateegiliste investeeringute fondi ei ole ma tahaksin välja tuua kaks küsimust, mille peale me peaksime rohkem mõtlema kui praegu. üks puudutab seda, et strateegiliste investeeringute fond annab riigiabi ja tegelikult meil Euroopa Liidus on riigiabi keeld nii et me peaksime mõtlema riigiabi õiguslikku raamistikku, praegusel hetkel on see siin ainult väga lühidalt mainitud selles tekstis ja me peaksime arvestama ka sellega, milline on turu olukord, kui me teatud projekte rahastame suurem osa projekti mahtudest rahastatakse erakapitali kaudu, sellepärast on meil vaja äh, ka tõesti kasumit toota ja kasumit toota siis konkurentsis teiste pakkujatega. ja siis tegelikult äh, riigiabi pakkumine oleks turu moonutamine ja väga problemaatiline või siis võib juhtuda, et see, kes projekti välja pakkus, ei äh, konkureeri teistega turul, siis oleks tegemist monopoliga ja siis tuleks küsida, kas meil on tõesti mingit õigustust monopolile äh, veel toetust pakkuda riigiabi kaudu, ma arvan, et selle küsimusega me peaksime tegelema. teiseks, äh, lisandväärtus härra Pullmann ütles, et lisandväärtust on võimalik tagada nende projektidega, et äh, me rahastame neid kõrge riskiga projekte. mina leian, et see ei ole õige lähenemine. kõrgem risk ei too endaga lisandväärtust kaasa, lisandväärtus ja ka risk on tegelikult midagi, mida saab ainult hinnata ja see ei ole väga selge hinnang ja projekti läbiviijad üritavad tõesti tegelikult äh, äh, äkki näidata, et risk on suurem selleks, et rahastataks projekte, mida nad nagunii oleks rahastanud. ja siis tekib veel ka see võimalus, et hakatakse nii-öelda projektidesse riski sisse kirjutama selleks, et riigiabi saada. mõlemal juhul ei saaks me tagada lisandväärtust, aitäh! Merci operatiivsetel põhjustel Eesti kabiin lõpetab töö. Eesti keeles on sellel koosolekul võimalik edasi rääkida, kahjuks siis tõlget eesti keelde enam ei pakuta. Eesti kabiin soovib kõikidele osalejatele edukat koosoleku jätku euh, nous avions espéré autre chose. Nous avions espéré des financements publics, mais euh, puisqu'il s'agit d'un plan original qui s'appuie sur les garanties banco, je crois qu'il faut y aller.